oli, ei ole, siis see võetakse vastu, lähme nüüd hääletuse juurde, esimene hääletus. ja see eh, puudutab eh, heitmete mõõtmist eh, autotööstuses. Mr Carver. härra Carver, palun. Nope kõnelejal saalist ei ole mikrofoni. kõnelejal pole endiselt mikrofoni oh,. kolleegid, on äärmiselt äh, kummaline, et see ettepanek, mida me hääletame, Äh, pandi päevakorda alles eile õhtul kell seitse, kui mõned kolleegid ainult kohal. ma tahaksin, äh, äh, et see on äärmiselt ebakohane seda oleks pidanud teavitama ähm, ähm, varem, praegusel hetkel teavitati meid sellest eile õhtul kella, enne kella kaheksa, see on minu meelest ebademokraatlik. võin teile teatada, et see et seda, see pandi ka internetti. Lähme nüüd hääletuse juurde ning äh, nimeline hääletus, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud vastu võetud. Lähme nüüd edasi järgmise hääletuse juurde. see puudutab Ibrahim Halava olukorda, ühine resolutsiooni ettepanek esimees, ma sooviksin, et parlament tunnistaks et saaks teaksid, et Ibrahim Halawa õed on siin loodetavasti. Nad näevad, kuidas me kõik ühehäälselt toetame tema vab, nõudmist tema vabalt. mulțumim, mulțumim suur tänu teile. punkt viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud palju õnne. ja nüüd lähme edasi. see puudutab siis olukorda Maldiividel, meil on ühine resolutsiooni ettepanek. muudatus kaks, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? punkt üksteist, hääletus on alanud ja lõppenud. vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt ja vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd mu resolutsiooni muudetud kujul hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud nüüd edasi. Malaisia ühine resolutsiooni ettepanek eh, mitme fraktsiooni poolt. muudatus kolm, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? see on selge lõige kaksteist, hääletus on alanud, lõppenud. vastu võetud. ja muudatus kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõige neliteist, alustekst, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame resolutsiooni muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd Lähme äh, proua Kalniete raporti juurde, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nii ja nüüd Lohvilleri raport, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud teine Lohvileri raport. muudatus üks, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus neli, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. muudatus kaks, poolt? vastu?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 erapooletud, vastu võetud. muudatus kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd lõige kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud,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 ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd lähme edasi. Äh, majandus- ja rahandusliidu lõpuviimine, muudatus seitseteist D, kes on poolt, vastu, erapooletu, äh, tagasi lükatud. viis hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksateist D, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. originaaltekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatus üheksateist, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend, muudatus kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja muudatus kakskümmend üks, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kakskümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kaheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kakskümmend üheksa, poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend üks, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatus kolmkümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, muudatus kolmkümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kolmkümmend kaheksa D poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud muudatus kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kolm D poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, nelikümmend seitse poolt, vastu <coughs> erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolm, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksa poolt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 ja resolutsioon muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja tulemus oli ilmselge. järgmisena härra Preda raport, inimõigusi ja demokraatiat maailmas kahe tuhande neljateistkümnendal aastal käsitlev aruanne. viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige seitse, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd kakskümmend kaks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus vastu võetud. ja nüüd lõige kakskümmend seitse kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja nüüd kolmkümmend kolm kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kolmkümmend seitse, kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd on nelikümmend kuus muudatus kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. originaaltekst eh, langeb ära, järgmisena lõige viiskümmend neli eh, kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. hääletus on alanud, vabandust, esimene osa, hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus kahes osas nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja muudatus kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu. tagasi lükatud ja nüüd lõike kuuskümmend viis kahes osas, esimene osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kuuskümmend seitse kahes osa, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd muudatus kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd seitsekümmend algtekst, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud vastu võetud kolm, muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kolm kahes osas nimeline hääletus. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud vastu võetud. seitsekümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd pärast, pealkiri pärast äh, lõiget seitsekümmend neli ja kaheksa osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime, kontrollime siis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja kuus äh, poolt vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. ja nüüd lõige kaheksakümmend neli, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. kaheksakümmend viis, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kaheksakümmend seitse kahes osas, esimene nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja lõige üheksakümmend üks kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud järgmisena ähm, lõige üheksakümmend kaks kolmes osas nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, teine osa nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, kolmas osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd on äh, lõige üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lõige üheksakümmend kaheksa kahes osas, nimeline hääletus, esimene osa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa, hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd lõige sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kõige sada neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. nüüd lõike sada viis kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja nüüd lõige sada kuus kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. lõige sada kaheksa kahes osas esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd sada üksteist, eh, originaaltekst kolmes osas, nimeline hääletus, esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. teine osa hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kell sada neliteist, neljas osas kõik nimeliselt. esimene osa, hääletus on alanud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 muudatus viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatus üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. parandab ennast president teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja resolutsioon muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. palju õnne raportööridele. järgmine päevakorrapunkt, mis läheb hääletusele Daytoni rahulepingu kahekümnes aastapäev, tegemist on resolutsiooni ettepanekuga mille on esitanud ENF fraktsioon, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ja nüüd ühine resolutsiooni ettepanek teistelt fraktsioonidelt kolm. härra Preeda suuline muudatusettepanek vajutage nupule, proovige uuesti lõpuks. domnule președinte propunerea pe care. aitäh härra president mul on ettepanek muudatusettepanekus kolm sooviksime me viimase osa, eelviimase osa ära võtta, seal, kus on ingliskeelne sõna highlights ja viimane osa, kus öeldakse areas of origins. me võtaksime selle osa välja, sellepärast et äh, Bosnias tõlgendataks seda kui etnilist toetust ja me ei saa sellist teksti vastu võtta. teksti, mis moslemeid Bosnias kutsub üles etnilisele puhastusele. kas kellelgi on proteste selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole piisavalt, äh, ütleb president vastuseks. nüüd suulise muudatusettepanekuga koos kolm, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud järgmine punkt, lõige neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, lõige viis, poolt, vabandust, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes poolt, erapooletu vastu võetud. kuues langeb ära, muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsioon tervikuna, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmine raport, Valero raport, relvaeksport, lõige üks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viis kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitse kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksa, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige üheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üksteist, neljas osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige neliteist, kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige üheksateist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. lõige kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud lõige kakskümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. lõige kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, lükatud lõige kolmkümmend kaks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud lõige nelikümmend, viies osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kontrollime kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neljas osa, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viies osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kontrollime. viies osa hääletus on alanud. kõik, hääletus on lõppenud. hääled vastu võetud. vabandan, et valesti nägin. lõige nelikümmend üks kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend kaks, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm, neljas osas nimeliselt. esimene osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. teine osa, nimeliselt hääletus on alanud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 hääletus on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus, kolmes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend üheksa kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend üks kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend neli kolmes osa, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt D, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. põhjenduspunkt G neljas osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunkt H kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud. järgmine punkt päevakorras. patendid ja sordiaretajate õigused. muudatusettepanek üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis. nimeliselt hääletus on alanud hääletus on lõppenud hääletus siiski ei ole veel lõppenud, aga nüüd on lõppenud. tagasi lükatud. lõige neli, kolmes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa nimeliselt. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud järgmine punkt päevakorras. selleks on olukord Burundis. ühine resolutsiooni ettepanek kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaks neljas osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, neljas osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üks nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud originaalversioon kahes osas. vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja veel Kongo Demokraatlikus Vabariigis asuva Virunga rahvuspargi kaitse. kuus, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud soovite kontrollida, seitse. kontrollime, seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. vabandan. kolm, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. ja soovin teile kõigile ilusat aasta lõppu